Okay, friends. Uh, uh, we'll uh, proceed. Alustame koosolekuga. Mul on hea meel, et komisjoni esindaja on kohal. Eh, pea eh, direktori asetäitja Andriana Sukova, kes äh, räägib meile Euroopa Liidu Sotsiaalfond Plussist. see on oluline meie jaoks, meie igapäevases töös, aga loomulikult on see oluline ka nende jaoks, kes äh, meie komisjonis tegelevad äh, ESF Plussi teemadega. ja et sellega, et kuidas me jõuaksime sellise määruseni, mis toetaks kõiki neid teemasid, mis, millega meie tegeleme, sest me oleme ju tööhõive ja sotsiaalkomisjon, nii et aitäh, et siin olete ja annan teile kohe sõna selleks, et teha sissejuhatus. aitäh, lugupeetud esimees ja lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud. tahaksin alustada globaalsema, üldisema sissejuhatusega, et kuidas me siis välja töötasime seda määrust ja milliseid poliitika väljakutseid üritasime välja, äh, üritasime arvesse võtta selle juures. me elame maailmas, kus, kus üleilmastumine mõjutab nii elu kui tööd kui iga inimese puhul ja vaja on kõigis valdkondades äh, Äh, inimeste oskusi parandada, neid paremini harida, et kõik oleks valmis nendeks äh, väljakutseteks, mis tulenevad äh, globaliseerumisest, tehnoloogilistest uuendustest, digitaliseerumisest ja meil on vaja ka madala süsinikusisaldusega ähm, majandust. praegune äh, tööhõive olukord on viimastel aastatel paranenud Euroopa Liidus, aga meil on äh, tihti probleem sellega, et äh, on palju pikaajalisi töötuid, noorte tööpuudus on suur, need on tendentsid, mis paljudes liikmesriikides endiselt veel on olemas ja liikmesriikide vahel on ka palju erinevusi vaja on äh, tegeleda eelkõige noorte töö, töötuse probleemiga, mis hoolimata sellest, et see on äh, vähenenud kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal jaanuaris äh, oli kakskümmend kolm protsenti noori, kes ei töötanud ega õppinud ja märtsis kaks tuhat kaheksateist oli neid viisteist koma kuus protsenti Euroopa Liidus keskmiselt, aga mõningates liikmesriikides on palju äh, suuremad need äh, protsendimäärad noorte puhul, kes ei õpi ega tööta. ja kui võrrelda noorte tööpuuduse määra üldise töötuse määraga, siis noorte tööpuudus on kaks korda suurem. me peame midagi tegema, me peame jätkama jõupingutusi selleks, et äh, tagada kõigi toetus selleks, et äh, oleks vähem noori, kes ei to-, tööta ega õpi ja et noortel oleks äh, korralikud tulevikuväljavaated. ja kolmas asi, millest tahaks rääkida, väljakutsed, äh, see seotub sotsiaalkindlustusega Euroopas, et nende inimeste määr, kes, kellel on probleeme, on neli koma, nelja koma kaheksa miljoni võrra vähendanud kahe viimase nelja aasta jooksul, aga sada kaheksateist miljonit inimest endiselt elavad vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse riskis Euroopas ja see tähendab, et on väga, see on väga suur sotsiaalse ebavõrdsuse probleem ja riikide vahel on ka palju erinevusi. vaesus ja sotsiaalne tõrjutus kasvab mõningates piirkondades, nagu näiteks eh, Vana-Euroopa linnades ja eh, ja siis nende ja kogu, üle kogu Euroopa on äh, olukord selline, et maaelanike äh, puhul on vaesusrisk suurem kui äh, linnade elanike puhul. nii et äh, veel üks keerukas olukord on see, et on mõningad vähemusrühmad, mida sotsiaalne tõrjutus äh, ja vaesusrisk mõjutavad rohkem kui teisi. see on samuti üks väljakutsetest, millega Euroopa Liidu Sotsiaalfond pluss peab tegelema. ning lõpetuseks äh, poliitika väljakutsena oleme tuvastanud äh, demograafilise trendi, et on vähem Äh, äh, töötavaid inimesi, rohkem vanemaid töötajaid, perekonnastruktuurid muutuvad, on kolmandate riikidest, kolmandatest riikidest pärit inimesed, kes on saanud elamisloa Euroopa Liidus aastatel kaks tuhat neliteist kuni seitseteist on null koma, oli üks koma seitse miljonit inimest, kes olid pärit kolmandatest riikidest ja saanud äh, elamisloa, nii et me peame töötama välja tööturule lõimimise poliitikaid, et kõik need inimesed, kes äh, kas on rändetaustaga või kuuluvad mingitesse vähemusrühmadesse, et neil oleks võimalus tööturule lõimuda aga me arvame, et niimoodi me võitleme ka ebavõrdsuse diskrimineerimise vastu ja anname võrdseid võimalusi kõigile mis puudutab äh, poliitika konteksti äh, meie ettepaneku väl-, et, väljatöötamise ajal, siis äh, räägiks Euroopa Liidu kuuekümnendast aastapäevast märtsis eelmisel aastal Roomas kahekümne seitsme liikmesriigi Äh, valitsusjuhid ja äh, Euroopa institutsioonide juhid kirjutasid alla Rooma tegevuskavale, et töötada sotsiaalse Euroopa loomise nimel, see oli väga oluline äh, taust poliitilise arengu jaoks, edaspidi me mm, avaldasime valge raamatu Euroopa tuleviku kohta, mil ta, millega käisid kaasas kahe, viis poliitikadokumenti, selleks, et avada arutelu selle kohta, et millisena näeme me Euroopa Liidu tulevast arengut. novembris sotsiaalsete õiguste sammas kuulutati välja Göteborgi tippkohtumisel. see puudutas õiglasi töökohti ja ka majanduskasvu ning äh, nende teemadega on nüüd edasi tegeldud väga laialdaselt äh, kõigis kõnedes, äh, sellega on tegelenud kõigi, kõik organisatsioonid, kes tegelevad sotsiaalpoliitika ja lõimimisega ja see on olnud meie jaoks väga oluline äh, liikumaks sotsiaalsema Euroopa poole selleks, et tagada võrdsemaid võimalusi har-, hariduses ja töökohtade leidmisel ja on ka väga tihe side kuue ähm, peamise jätkusuutliku arengu eesmärgiga, mm, mis, äh, mille määratles ÜRO kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. teisel mail tuli komisjon välja mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekuga kahe tuhande kahekümne esimesest kahekümne seitsmenda aastani ja selles ettepanekus on väga selgelt äh, välja toodud ressursid, äh, mis, mida komisjoni arvates tuleks äh, e-, ette näha ESF Plussi jaoks, tegemist on ühe koma ühe miljardi euroga jooksvates hindades. ja meil on veel üks teine instrument, nimelt Euroopa mm, Liidu globaliseerumisega kohanemise fond, mida see komisjon väga hästi tunneb, mis on väljaspool mitmeaastast finantsraamistikku ja millel on suurem lagi Äh, suurem võimekus äh, kasutusele võtta äh, kakssada kakskümmend neli miljonit aastas järgmise finantsperioodi jooksul. see on väga lühike ülevaade ESF Plussi eelarvest ja peamistest elementidest selles eelarves. esiteks sada miljardit ühest koma ühest koma kahest miljardist, saja ühest koma kahest miljardist, mis on ette nähtud otse inimestesse investeerimiseks. see annab äh, mitmesele finantsraamistikule sotsiaalse mõõtme ja ESF pluss, plussi äh, rahastatakse esmalt äh, jagatud halduse raames, kus liikmesriigid viivad läbi programme, panevad äh, rahastamise paika liikmesriigi tasandil, äh, aga on ka riigipõhised soovitused, mis puudutavad investeerimist ja neid antakse siis Euroopa poolaasta protsessi raames. ja me teeme nüüd ettepaneku, et sõltuvalt olukorrast ja ma just rääkisin alguses sellest, et millised on meie poliitilised väljakutsed, et me peame tegelema sotsiaalse mm, kaasatusega, võitlema vaesuse vastu, sellepärast teeme ettepaneku, et vähemalt kakskümmend viis protsenti Euroopa Sotsiaalfondist äh, jagatud halduse all äh, oleks suunatud meetmetele, mis toetavad, äh, toetust vajavate inimeste sotsiaalset lõimimist ja vähemalt kaks protsenti peaks minema inimestele, kes on kõige enam puudust kannatavad sellega jätkatakse Euroopa inimpuudust kannatavate inimeste fondi äh, äh, tegevust. Mm. ja noorte inim-, mm, olukorraga, kes ei õpi ega tööta, tuleks samuti tegeleda, selleks tuleks ette näha eraldi vahendid ja äh, Äh, liikmes, siin viidatakse liikmesriikidele, kus äh, äh, selliste, selliseid noori on Euroopa Liidus keskmiselt rohkem ja need liikmesriigid peavad vähemalt kümme protsenti oma ESF e Plussi jagatud rahastusest suunama noortele, kes ei õpi ega tööta, et nad saaksid korraliku hariduse, et nad saaksid töövõimalused või saaksid alustada omaenda ettevõttega aga vähemalt kümme protsenti nendest liikmesriikidest tuleks siis suunata mittetöötavatele ja õppivatele äh, noortele, see ei tähenda, et teised liikmesriigid seda teha ei võiks, äh, kus äh, neid noori on vähem kuigi Euroopa Liidus keskmiselt, aga ka teised võivad arvesse võtta nende noorte probleeme, kel-, vajadusi, kes ei õpi ega tööta. esimest korda Euroopa Liidu Sotsiaalfond pluss annab, näeb ette spetsiifilise rahastuse äärepoolseimatele piirkondadele, nelisada miljonit on ettepanekus ette nähtud, seda tulenevalt eelmise aasta mm, äh, teatisest, kus tunnustati, et äärepoolsemad piirkonnad on väga keerulises olukorras, et vaja on teha jõupingutusi selleks, et äh, võtta meetmeid äh, riik, riikides, millel on see, need äärepoolseimad piirkonnad me oleme teinud ettepaneku, et ähm, et ähm, riigiülestele teemadele läheks kakssada miljonit, et neid alg-, äh, tegevusi hallataks keskselt, kakssada miljonit eurot on ette nähtud selliste meetmete jaoks ja need on väga tihedalt seotud äh, ühiselt äh, hallatavate teemadega, mis puudutavad äh, tööhõivet ja sotsiaalset innovatsiooni, see annab Euroopa Liidule, Euroopa Komisjonile võimaluse näha ette mingeid programme, mis ähm, võimaldaksid mingeid konkreetseid eesmärke saavutada. ja alustasin juba ühe ESF plussi otse äh, halduse teemaga, äh, tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni teema, et me oleme ette näinud, et kõik need investeeringud, mis on ette nähtud äh, inimestesse investeerimiseks, et neile lisanduks ka tervishoiu teemad ja et äh, nende puhul oleks siis otsene haldus äh, degesantega ja et tegeldaks äh, nende sihtrühmadega, mis, mis on kindlaks määratud juba praeguses programmeerimisperio-, programmperioodil. Need on siis need viis fondi, mis kokku pannakse ja tahaksin rõhutada veel kord, et esit-, et me oleme uuele programmeerimisperioodile lähenenud peamiste eesmärkidega, et tahame tagada sidusust ja sünergiat fondide vahel, mis annavad otsese panuse inimarengusse ja tahtsime lihtsustada ülesehitust ja muuta abisaajatele, fondide kasutajatele lihtsamaks arusaamise, et kus on olemas erinevad rahastamisvõimalused. praegu on see keeruline ja mõjuhinnangus, kust ja mõningatest uuringutest on see välja tulnud, et see on keeruline, nii et me oleme üritanud abisaajate jaoks liht-, lihtsamaks teha, et nad saaksid paremini aru, et kust ähm, on võimalik toetust saada tahtsime vähendada mm, fondide arvu ja ma arvan, et kui me oleme siin viis fondi kokku pannud, siis meil on õnnestunud äh, anda panus sellesse, et äh, väheneks äh, praeguse finantsraamistikuga võrreldes fondide arv, praegu on viiskümmend kaheksa fondi, tulevikus saab olema kolmkümmend seitse see tähendab, et ülesehitus on lihtsam ja et saab teha ühiseid jõupingutusi, kui need fondid on kõik ühises õigusraamistikus. ja lõpetuseks, kõik need fondid annavad panuse sellesse, et et äh, sotsiaalsest, sotsiaalset õigustest hambast saaks tegelikkus äh, liikmesriikides, need äh, fondid annavad panuse see üheteistkümne eesmärgi saavutamiseks, mis mm, on seotud ESF Plussiga ja mis on ära toodud sotsiaalsete õiguste sambas. see on üldine slaid, mis näitab, et äh, millise haldusega on tegemist erinevate fondide puhul ja et ja ka Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondi puhul, mis on väljaspool seda äh, ülemmäära. ja nüüd äh, tahaksin rääkida sellest, et me oleme läbi vaadanud äh, need asjad, mis enne olid erinevates äh, määrustes, me oleme need äh, erinevad eesmärgid ja eripärad äh, üritanud panna ühte määrusesse ja oluline on öelda, et rakendamise reeglid on endiselt ühissätete määruses, ESF Plussi määrus sisaldab neid eripärasid, mis seonduvad invest-, inimestesse investeerimisega ja et seal on spetsiifilised äh, eesmärgid, mis peaksid kohalduma kõigile tegevusvaldkondadele ESF Plussi puhul ja kõigile nendele meetmetele, mil, mida see fond toetab. nii et üld äh, Äh, üldiselt on tegemist sellega, et äh, tahetakse Euroopa Liidu sotsiaalsete õiguste sammast toetada ja võetakse arvesse ka tööhõive suuniseid ja riigipõhiseid äh, soovitusi, mida antakse Euroopa poolaasta menetluse käigus. ja tööhõive mm, ja hariduse ja sotsiaalse hõivatuse valdkond, seal on oma sätted, mi-, mis näevad ette ka lihtsama juurdepääsu sotsiaalse innovatsiooni programmidele ja jätkub praegune töö, mis seondub nende teema, tegevustega, et tagada kõrge ähm, tervishoiutase kogu Euroopa Liidus. üksteist äh, spetsiifilist eesmärki, mis on ära toodud määruses, need käivad äh, ühissätete määruse poliitika eesmärgi alla, et ähm, mille eesmärgiks on luua siis sotsiaalsem Euroopa ja see rahastatakse vald, tegevusi valdkondades, mis puudutavad ähm, haridust, koolitust, sotsiaalset innovatsiooni, meil on ka ähm, mõeldud äh, rändajatele ja nendele tegevustele, mis, mida tehakse praegu ja mis peaksid eda-, edaspidi jätkuma ESF Plussi määr-, äh, raames. ja soovime ka Euroopat muuta nutikamaks ja rohelisemaks, kus ähm, majandus oleks madalama süsinikuheitega, kus äh, meie majandus tõesti muutuks päev-päevalt rohelisemaks. ja äh, e-, spetsiifilisi eesmärke võib rühmitada kolmeks. Äh, ühed puudutavad tööhõive eesmärke. tahame sõl-, õiglasemat ja paremat juurdepääsu tööhõivele kõigile, me tahaksime, et moderniseeritakse tööturu toimimist ja tahame toetada eh, naiste osalemist tööturul, tagada paremat töö- ja eraelu tasakaalu, ehm, lastehoiu eest hoolitseda, et naised saaksid eh, tööl käia ja karjääri edendada, tahaksime mm, töötamiskeskkonda parandada, näeme ette tegevusi, mis on suunatud eh, sellele, et töökohad oleksid paremini sobivad äh, vanematele inimestele ja tahame edendada aktiivset vananemist äh, ning äh, siis kool, hariduse ja koolituse tegevused, tahame edendada haridus- ja koolitussüsteemide kvaliteeti, tagada võrdse võimaluse koolitusele ja haridusele kõigile ning vaja on inimeste oskusi parandada, võttes eelkõige arvesse digitaalseid oskusi, mida on varsti väga vaja ja mis on tulevikus igasugus, kõigi töökohtade aluseks. ja näeme ette ka spetsiifilise eesmärgi, et äh, kuidas ähm, neid muutusi läbi viia Eh, ettevõtete tasada, tasandil, aga ka need ettevõtted saavad ka ESF plussist kasu eh, oma töötajate koolitamise kaudu. ning sotsiaalne kaasatus, toetame aktiivse kaasatuse meetmeid, tahame näha mm, tahame paremini lõimida Äh, kolmandate riikide kodanikke ja marginaliseeritud rühmitusi nagu romasid, tahame äh, anda juurdepääsu kvaliteetsetele jätkusuutlikele ja taskukohastele teenustele, moderniseerida sotsiaalset kaitse, sotsiaalkaitsesüsteeme, parandada juurdepääsu tervishoiusüsteemile ja pikaajalisele hooldusele ning paremini äh, sotsiaalselt lõimida inimesi, kes on vaesusriskis, muuhulgas need, kes kannatavad kõige enim puudust tahaksin rõhutada horisontaalseid põhimõtteid, mis on endiselt olulised, need seonduvad meetmetega, mis puudutavad äh, naiste ja meeste võrdse kohtlemise tagamist, võrdseid võimalusi, mittediskrimineerimist, äh, liikmesriikidel on võimalus toetada üleminekut äh, Ähm, mm, hooldushaiglates hooldamisest äh, perekondades äh, hooldamisele. Äh, vaja on mm, mm, väga palju mõista, parandada mõistva, mõistmist probleemide puhul liikmesriikides, et inimesed tõesti tunneks, et nad on osa kogukonnast. ESF plussis viidatakse sõnaselgelt sellele, et ei toetata mingeid meetmeid, mis annavad panuse segregatsioonile või sotsiaalsele tõrjutusele, see on üks peamistest äh, elementidest äh, valikuprotsessis, äh, kus, kui tegemist on ESF projektide ellurakendam-, programmide ellurakendamisega. meil on ühissätted ühise halduse kohta mainiksin mõningaid nendest, ehkki ma olen siin juba rääkinud, et ta on tihedam ko-, kooskõla Euroopa poolaastaga ja Euroopa sotsiaalsete õiguste sambaga, me näeme ette suurema paindlikkuse temaatilise kontsentratsiooni osas praegu liikmesriigid ähm, peavad valima välja mitte rohkem kui viis ähm, investeerimisprioriteeti aga nüüd soovime toetada liikmesriike, kus on kõrge noorte tööhõive, tööpuuduse tasu, tase või kus on palju inimesi, kes on sotsiaalselt tõrjutud või vaesuse riskis ja ülejäänud rahastuse osas äh, langetab liikmesriike otsuseid koos komisjoniga kooskõlas äh, riigipõhiste soovitustega aga ka vastavalt nendele probleemidele, mis liikmesriigis on tuvastatud. ning ESF pluss määrusesse pannakse võimalus lisada lihtsustamiselemente, mis puudutab äh, kõige enam puudust kannatavate inimeste aitamist. meil on mingi spetsiifiline prioriteet, äh, mis äh, näeb ette lihtsustamise ja lihtsustame ka äh, äh, sõidukite ja varustuse ostmist, mis puudutavad ESF-i tegevusi ja meil on ka seiremeetmed, me oleme vähendanud indikaatorite arvu neljakümne neljast kahekümne kolmeni ja lubame liikmesriikidel kasutada haldusregistreid, kui nad äh, koostavad aruandeid, aga ka äh, informeeritud äh, hinnanguid nii et äh, me arvame, et äh, need lihtsustavad, äh, need lihtsustused tagavad selle, et programmide läbiviimine ja aruandlus on lihtsam järgmisel perioodil. E- adekvaatne osa meetmetest peab minema sellele, et toetada riigipõhiste soovituste elluviimist ja investeerimissuuniste elluviimist äh, riigipõhises raportis, äh, koos, mis koostatakse Euroopa poolaasta protsessi raames ja edendame ka siis aluseks võetakse kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta Euroopa poolaasta ähm, aruanded äh, ja läbi ja liikmesriikide vajaduste hindamine, nii et äh, üritame paremini vastata muutunud äh, vajadustele ja vähemalt kakskümmend viis protsenti läheb sotsiaalse kaasatuse edendamisele. rääkisin juba väga palju temaatilisest kontsentreerumisest, et vähemalt kakskümmend viis protsenti läheb sotsiaalsele, sotsiaalse kaasatuse edendamisele ja see tuleks ähm, programmeerida nii, et ähm, et reeglite täitmine oleks tulevikus lihtsam, aga üritame tagada ähm, lihtsamaid tingimusi inimestele, kes on, äh, kannatavad äh, väga ränga puuduse all, et neil oleks äh, võimalus saada juurdepääsu tööhõive võimalustele, koolitusvõimalustele ESF Plussi raames ja ka sotsiaalse kaasatuse meetmete raames, mis on juba ära toodud liikmesriikide programmides. kolmas äh, temaatilise kontsentreerumise element on äh, see, et äh, vähemalt kümme protsenti tuleb ette näha ähm, mittetöötavatele, mitteõppivatele õp-, noortele äh, ja äärepoolsematest piirkondadest, kus äh, noorte tööhõive on veelgi kõrgem, näeme et,, teeme ettepaneku et, et viisteist protsenti äh, vahenditest oleks ette nähtud äh, mittetöötavatele ette ja mitteõppivatele noortele. ja siin oleme teinud ettepaneku, et et protsent oleks suurem, kuna neil on täiendavaid raskusi, kuna nad on niivõrd kaugel äh, ja nende võimalused äh, õppida või töötada ei ole nii mm, teistega võrreldavad, nii et neil on vaja täiendavaid meetmeid. ja mm, me tagame seniste noorte tööhõive algatuste jõupingutuse jätkamise, äh, ja oleme noorte tööhõive algatuses kaasanud ESF Plussi selleks, et äh, vältida ähm, mõningate probleemide äh, vältimi-, jätkumist, et ei oleks äh, aruandlus liiga keeruline ja eelarveread on suurenenud seoses mittetöötavate, mitteõppivate noortega, liikmesriigid pidid muutma oma programme ja see peegeldab ka Euroopa Kontrollikoja soovitusi, mis käsitlesid noort tööhõive algatust ja ESF-i, mis on kunstlikult lahti löödud, lahku löödud ja ESF on mm, üks peamistest instrumentidest selleks, et äh, ellu rakendada noorte tööhõive algatusega, äh, algatust puudutanud soovitust, et see, äh, need vahendid olid ette nähtud individuaalselt noortele ja ESF pluss peab siis jätkama rahastuse pakkumist ja e, personaliseeritud teenuste pakkumist. ja me loodame, et niimoodi meil on ka parem võim-, paremad võimalused äh, järelevalvet teha nende meetmete üle. ESF pluss ja teised Euroopa Liidu fondid on äh, võtmetähtsusega elemendid äh, määruses, meil on, meil on artiklis seitse lõige üks terve rida asju ära toodud, mis peavad äh, tagama koordineerimise, täiendavuse ja sidususe ESF-i ja teiste Euroopa Liidu fondide ja programmide vahel, vältima töö dubleerimist ja meil on vaja parandada koostööd ametivõimude vahel, mis äh, haldavad erinevaid fonde, toon ühe näite äh, varjupaiga ja lõimimisfondist liikmesriikides ja ESF-i programmidest, mis, äh, mille vahel ei ole tihedat koostööd. vaja on, äh, et meie tegevused oleksid äh, paremini ühtlustatud enne ja vaja on tagada see, et inimesed, kes on saanud toetust, et edaspidi nad saaksid toetust ESF-i raames, me tahaksime, et ka Erasmuse programm kõigis liikmesriikides äh, saaks äh, rahastust ESF plussist, kui tegemist on kõige haavatavamate äh, õpilaste või üliõpilastega, kes äh, samuti tahavad kasu saada mobiilsusvõimalustest Euroopas. nii et jätkame sellega, et tagada täiendavust Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja Euroopa Liiduga globa-, Euroopa Liidu globaliseerumisega kohanemise fondi vahel et üks tähendab äh, e-, ettevaatavat reformi instrumente ESF pluss äh, näeb ette äh, oskuste parandamist enne, kui inimesed töö kaotavad, aga Euroopa Liidu globaliseerumisega kohanemise fond näeb ette meetmed inimeste jaoks, kes on töö juba kaotanud, et nad saaksid kiiresti tagasi pöörduda tööturule ESF pluss määruses äh, rõhutame ka seda, et väga oluline on partnerlus, liikmesriigid peavad tagama, tagama, tagama sotsiaalpartnerite, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja kõigi, äh, keda see keda sotsiaalpoliitikat, tööhõivepoliitikat ja elurakendamine Euroopasse puudutab, äh, korraliku kaasatuse, kutsume üles, et liikmesriigid äh, sobiva hulga Euroop-, ESF-i vahenditest ette näeks kõigile programmidele, mis puudutavad äh, sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna organisatsioonide võimekuse arendamist ja liikmesriikides on väga erinevad olukorrad, sotsiaalpartnerite võimekus on väga erinev ja me tahame, et kõik liikmesriigid sellele tähelepanu pööraks, et vaja on väga tihedat koostööd teha sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega, et need meetmed, mis meie poliitikavaldkondades on, tooksid endaga kaasa neid muutusi, mida me eh, soovime saavutada. meil on eriline nõue ka liikmesriikidele pakkuda veel paremat kaasrahastamise määra kui liikmesriigid äh, kavandavad sotsiaalse innovatsiooni ja eksperimenteerimise meetmeid, siis need võiksid olla ükskõik millise äh, eesmärgiga, sest et äh, sotsiaalne innovatsioon, siin ei ole väga ranget definitsiooni, sotsiaalinnovatsiooni võib rakendada nii hariduses kui tööhõives kui sotsiaalse kaasatuse tegevustes, on ruumi sotsiaalseks innovatsiooniks ka ükskõik millises ESF-i poolt rakendavas meetmes nii et kui riiklikud ressursid kasutatakse mingisuguse prioriteettelje jaoks, siis nad saavad parema kaasrahastamise määra ja me tahaksime ka suurendada sotsiaalse innovatsiooni kasutamist äh, liikmesriikides, et äh, oleks rohkem kasutusel innovatiivseid kontseptsioone Euroopa poolt toodet-, toetatavates projektides, sest et me näeme, et selline asi siiski veel aset ei leia. tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmil hetkel on teatud äh, tulemusi ette näidata projektide puhul, kus liikmesriigid ei ole võtnud juhi rolli või ei ole seda vähemalt kavandanud äh, me arvame, et kõik tugevad küljed on nüüd omavahel kokku toodud, nii et meil oleks äh, kogemus, äh, äh, mis meil on otse hallatavate projektidega. tööhõive ja sotsiaalne innovatsioon, tervishoiuprogramm, siin on nii otsesed kui kaudsed juhtimismudelid kasutusel, tööhõive sotsiaalinnovatsiooni sellel oksal on nii-öelda kümme eesmärki. me oleme ümber kavandanud selle progressi telje ja tehniline võimekuse, tehnilise võimekuse äh, ja abi küsimus ähm, äh, sotsiaalse tööandja toetustel, see on ka ESF Plussi tugevus, sest et äh, tulevikus mikrorahastamise vahendid äh, ka Euroopa, nähakse Euroopa programmina, see annab globaalseid eelarvegarantiisid investeeringuteks ka suurematesse projektidesse, siin on ka sotsiaalsete investeeringute aken, mis tagab, et äh, miinimumsumma on olemas äh, eelarvegarantiide pakkumiseks investeeringutele Eh, et oleks tagatud sealne sotsiaalne kaitse ja see on siis kättesaadav sotsiaalsetele ettevõtjatele. Eh, tervishoiu tiival on ka terve rida konkreetseid eesmärke, mis jätkavad hetke prioriteete ja eesmärke. Need toetavad tegevusi Euroopa Liidu tasandil, mis panustavad tõhusasse äh, ja vastupanuvõimelisse tervishoiusüsteemi liikmesriikides, aga aitavad vähendada ka tervishoiu ebavõrdsust. Nad ähm, kaitsevad kodanike piiriüleste tervishoiuohtude eest ja toetavad ka Euroopa Liidu tervishoiuseadusandlust. tervishoiu tiival ja EAS-i tiival on peaaegu sarnane lähenemine programmeerimisele, sihtgruppidele, nii et nad üldiselt on nad ühtseks osaks äh, ESF pluss määrusest, et rakendada neid kahte otseselt hallatavat äh, tiiba. siin on näha, et neil on abikõlbulikud tegevused, mis on täpselt samad, äh, analüütiline tegevus, poliitika rakendamine, võimekuse ehitamine ja kommunikatsioonitegevused ja ka geograafiline ulatus on peaaegu sama. ainult üks erinevus on, mõlema tiiva puhul on meil äh, see, et kõik Äh, Euroopa Liidu liikmesriigid, kõik as-, assotsiatsiooniriigid ja kolmandad riigid, äh, majanduspiirkonna riigid, liituvad riigid või kandidaatriigid äh, ja rahvusvahelised organisatsioonid on abikõlbulikud ja tervishoiu tiiva puhul on ka naabruskonna riigid abikõlbulikud ja see on osaselt seotud sellega, et me tahame tervishoiuohtudega tegeleda, sest et need tihtipeale ületavad riigipiire. ESF-i määruses on meil artikkel ka komis-, komitee ülesehituse puhul meil on ESF-i komitee, mida, mis luuakse artikliga sada kuuskümmend kolm Euroopa Liidu tegutsemise lepingus ja see ESF komitee <clears throat> teostab järelevalvet äh, kõikide ESF pluss tiibade rakendamise üle. komitoloogia komitee ESF plussi jaoks äh, jagatud juhtimise tiiva all on täpselt seesama, mis äh, tulevase ühtse sättemäärusega paika pannakse. Äh, ja väga palju tekste sealt ei tule, nii et on mõistlik, et meil on üks komitee Äh, mis käsitleb rakendamise reegleid, nii nagu ühiste sätete määrus selle välja arendab. suur aitäh tähelepanu eest, nüüd ma olen valmis äh, pidama diskussiooni ja võin vastata igasugustele edasistele küsimustele. ma arvan, et tänane diskussioon on heaks aluseks, silmas pidades meie tulevasi läbirääkimisi, suur aitäh! Thank you uh,, madam Suk-. aitäh, proua Sukovo! tegemist oli äärmiselt hea sissejuhatusega me, nagu me kõik siin saalis teame, siis meie oleme tööhõive ja sotsiaalkomisjon. mõnikord on meil probleeme teiste komisjonidega, kes leiavad, et meie päevakord on niivõrd oluline ja huvitav, et nad tahavad äh, selle üle võtta. aga side, tööhõive ja äh, sotsiaalküsimuste vahel on see, millest meie endiselt kinni peame ja me äh, hoiame seda koos, sest et see on niivõrd oluline ja te olete seda ka oma sissejuhatuses rõhutanud. hea oli saada selline ülevaade, sest et äh, see, äh, mida te meile olete tutvustanud, puudutab meie põhilisi käsitlusteemasid. kõigepealt annan sõna raportöörile, proua Lope Fontaniele, palun, teil on sõna suur aitäh, proua juhataja! ka mina tahaksin tänada komisjoni nende selgituste eest. ja nii nagu juhataja juba ütles, on ju täiesti selge, et me peame siin üldist nägemust omama, terviklikku lähenemist. kui, mis puudutab teksti kui sellist, siis mul on sellega seoses mõningad mureküsimused. Need puudutavad ESF plussi, see puudutab äh, jagatud juhtimist, kaasatud juhtimist ja ka kaasrahastamist. ESF-i plussi puhul, juba ESF-i puhul tekkis väga palju probleeme, mis Eh, sellest ebaselgusest tulenesid. ja ma loomulikult, ma toetan neid eesmärke, mida siin tutvustati. ma olen nõus ka nende eh, riigipõhiste soovitustega selleks, et Euroopa Liidu oleks tagatud sotsiaalsed õigused, sotsiaalne äh, eh, sotsiaalsed indikaatorid on praegu poliitika keskmes. me räägime Euroopa poolaastast, erinevate programmide eh, liitmisest ja see tähendab seda, et, et me arutame siin üldise iseloomuga eh, suuniseid ja me peame olema väga plaaniku, paindlikud selleks, et need jõustada erinevate programmide ja fondide ühendamine annab tegelikult alust ka mureks. me näeme ju, et spetsiifilised huvid on jätkuvalt olemas, jutt on tööpuuduse kaotamisest, võitlusest noorte tööpuudusega ja siis tuleb loomulikult muretseda ka selle eest, hoolitseda selle eest, et, et vastavalt ka nendele murede lahendamisel reageerida. jah, meeldivam oleks ja see oli ka nii, et meil oli pii-, fokusseeritus piirkondadele, nüüd tahetakse fokusseerida liikmesriikidele, aga me peame arvestama, et on väga palju piirkondi, kus on äh, Eh, sotsiaalselt tõrjutuid ja suure või piirkondi, kus on kõrge tööpuuduse määr. Eh, nemad peaksid saama rohkem eh, rahalisi vahendeid. ma ei tea, kas see kümme protsenti on tõepoolest sellest piisav. ja samas on piirkondi, kus on ka üleüldine tööpuudus väga kõrge ja on väga palju probleeme liikmesriikide jaoks kõiki programme jõustada kui me vaatame äh, eelrahastamist ja pro-, kaasrahastamise protsendimäära, äh, see tähendab seda osamäära, mis on, jääb liikmesriikide kanda, siis tegelikult on, tekib terve rida probleeme, kas see on kõikidele liikmesriikidele jõukohane. nüüd, kui võitlus tööpuuduse ja sotsiaalse tõrjutusega, selle fondi kakskümmend viis protsenti äh, peaks nüüd ESF Plussis minema nende probleemide lahendamisele. seepärast tahaksin ma kõi-, seda kahte protsenti, mis on nähtud kõige enam puudust kannatavate inimeste jaoks, ma tahaksin, et see protsendimäär oleks teistsugune. Need inimesed, kes on sellest fondist senini äh, abi saanud, nad on üle Euroopa Liidu liikmesriikide laiali. ja me peame seda tegema lihtsalt sellepärast, et erisusi liikmesriikide vahel eh, vähendada. on üsna selge eh, ka see, kuidas käituda inimese suhtes, kellel on puue. Eh, oma seisukohad on antud küsimuses välja öelnud ka ÜRO kui me räägime puuetega inimestest, äh, siis äh, Euroopa Liit koos ÜRO-ga äh, peab tegema nende olukor-, paljugi ära nende olukorra parandamiseks. kui me räägime Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklist kuuskümmend viis, siis me oleme aastaid rääkinud äh, integratsioonist ja kestlikust arengust, aga tegelikult on siin olulised majanduslikud äh, aspektid, äh, territoriaalsed aspektid, aga sotsiaalseid aspekte ei ole siin piisavalt arvestatud, iseäranis, kui me räägime konkreetsetest piirkondadest. proua Sukova, te ju nimetasite ka seda, et te soovite keskenduda piirkondadele, mis on kõige äärepoolsemad Lõuna-Euroopas, aga on ka teisi piirkondi, kes on kõige äärepoolsemad geograafilises mõttes ja ka nemad vajavad abi. näiteks Aragon Hispaanias, minu valimispiirkond, seal on terve rida probleeme seoses sellega, et piirkond jookseb inimestest tühjaks enamikus eh, inimesi elavad pealinnas, eh, maapiirkondades on tegemist vananeva elanikkonnaga ja tekivad eh, täiendavad sotsiaalsed probleemid seoses elanikkonna arvu vähenemisega ja nende asendiga. niisuguseid piirkondi on Euroopas väga palju ja ma tahaksin teada, kas komisjon näinud ka nende piirkondade jaoks mingeid meetmeid meet Eh, kes jooksevad, mis jooksevad elanikkonnast tühjaks, millised eh, struktuurset abi on võimalik osutada komisjoni meelest nendele piirkondadele? suur aitäh, proua Jonges, võib-olla võimaldate mul anda kõigepealt sõna proua Zimmerile, kes on variraportöör, enne kui annan sõna teile. proua Zimmer, palun, lühikeseks sõnavõtuks. kõnelejal ei ole mikrofoni. Ähm, aitäh, et te andsite mulle sõna. kõigepealt ma tahaksin tutvustuse eest tänada ESF e pluss programm on väga, nii mõneski mõttes väga huvipakkuv, olemasolevate programmide ja fondide liitmine on tegelikult täiesti okei okay, selleks, et vältida topeltjõupingutusi ja kattumist. minu arvates on eriti oluline ka see, et me jälgiksime, et nendel fondidel oleksid ka jätkuvalt oma spetsiifilised eesmärgid ja ülesanded ja et nii oleks võimalik saada suurem lisaväärtus nende ühendamisest. tahaksin selle kohta öelda ka sedagi, eh, eh, mida just rõhutas ka proua raportöör. me saime tema käest juba nagu öeldakse, edasise töö suunised, mis võib osutuda oluliseks selleks, et läbi viia arutelusid, muuhulgas variraportööridega, ma leian, et väga paljudes küsimustes Äh, suudame üksteise seisukohti lähendada. selle lisaks, mida juba öeldi, tahaksin väljendada veel üht muret. kui palju me ka sellest ei räägiks et on vaja senimist sidusamat koostööd erinevate partnerite vahel. et on vaja kaasata ka erainstitutsioone, siis näen mina küll ohtu, et seeläbi äh, keskendutakse senisest enam programmide ja projektide majanduslikule küljele. minul on mure selles, et sotsiaalne äh, valdkond jäetakse kõrvale, äh, kui kõik hakkavad rääkima majanduslikust tõhususest aga mitte sotsiaalsete probleemide lahendamisest. ja see on väga oluline, kui silmas pidades seda, et erainvestitsioonide kaasamisega võivad programmid kui sellised oma raskuspunktides olla äh, sotsiaalsest suunitlusest lahknevad. võimalik, et pangad ja teised rahastajad määratlevad ise eesmärgid ja sihid ja minu meelest on see põhjus mureks, seetõttu ma tahaksin teada, kuidas oleks võimalik seda vältida selleks, et tagada partnerite demokraatlik osalus. tahaks, sellele tahtsin äh, viidata, ülejäänut arutame jooksva töö käigus. Thank you, I will give the floor to madam Trebesius nüüd proua Trebesius, ECR fraktsioonist, palun. aitäh, proua juhataja. aitäh ka komisjoni esindajale teie väga põhjaliku tutvustuse eest. ma sain aru nii, et ESF pluss kujutab endast erinevate Euroopa programmide ühitamist tervishoiu, tööhõive eh, ja muu sarnase vallas põhimõtteliselt ma loomulikult toetan seda, me toetame tõhusat ja läbipaistvat Euroopa Liitu ja aga kui me räägime eh, sellest, et meil on kahtlusi, kas püstitatud eesmärgid saavutatakse, aga sellise programmide liitmise moel ja eh, eh, ma ei tea, võib-olla on tegemist lihtsalt meetmega, et ümber Äh, suunata rahalised vahendid Põhja-Euroopast Lõuna-Euroopasse ja stabiliseerida seeläbi äh, tervikuna ka euroala. Äh, see, kogu see euroala ja euro kui vääringu päästmise projekt ei saa väljenduda niisuguses tegevuses. tegemist on üleproportsionaalse hüvitustega Äh, Saksamaale vahendite võrra, mis seni voolasid Ühendkuningriiki. Äh, mulle tundub, et kõige olulisem on toetada kõige enam puudust kannatavaid inimesi. siinkohal äh, peaks see hõlmama ka inimesi, kes on sisserändajad ja me peame nendega arvestama ja käi-, ähm, käsitlema neid võrdselt Äh, seni ei ole võimalik äh, neid, seda elanikkonnarühma piisaval määral toetada, me peame jälgima, et me suudame täita oma kohustused ja vastutused. Euroopa Liit ei saa kõike oma õlule võtta, vaid vastavalt äh, Euroopa Liidu lepingule nelikümmend, artiklil nelikümmend üheksa toimima ma leian, et ESF pluss tervikuna on positiivne, kuid me jälgime kogu edasist arutelu äh, projekti kriitiliselt ja vaatame, kas selle läbi tõepoolest on ta võimalik tagada lisaväärtus. suur aitäh! nüüd ma annan sõna Agnes Jungeriusele sotsialistide ja demokraatide nimel. aitäh! ja aitäh ka komisjonile selle ettepaneku tutvustamise eest. mina asendan siin meie variraportööri. ja ta vabandab, et ta siin ei saa olla, ma loodan, et ta saab äh, slaid, selle presentatsiooni slaidid, sest et sellest on kindlasti kõvasti kasu ka meie fraktsioonis toimuvates debattides. ta palus mul ka öö, äh, mõned märkused teha tema nimel uus ESF pluss on võtmetähtsusega tagamaks, et Euroopa Liit jääb konkurentsivõimeliseks äh, ülemaailmses majanduses, eriti just sellega, et tagatakse kõrge tööhõive tase, äh, hariduse tase, koolituse, tervishoiu, sotsiaalse kaasatuse ja sotsialistide demokraatidena oli see meie jaoks ka üks Euroopa Liidu tegevuse prioriteete lähiaastatel ja seetõttu on see tõesti äärmiselt oluline, et me loome ambitsioonika ja hästi funktsioneeriva määruse. ESF pluss on nüüd mõeldud selleks, et ta oleks peamine instrument, millega rakendada Euroopa sotsiaalõiguste sammast ja meie loomulikult täielikult toetame seda põhimõtet, aga me, on ka mõningaid selgitusi vaja selleks, et et äh, me saaksime seda ettepanekut äh, tõeliselt analüüsida. ma arvan, et kõige olulisem selgitus on see, mis on seotud äh, seosega ESF Plussi eesmärkide ja riigispetsiifiliste soovituste vahel. sest, ja see olekski minu küsimus, et kuidas me suudame tagada, et semestri protsessiga tegelevad need soovitused tegelikult ka sotsiaalsete vajadustega liikmesriikides, kuidas me selle tagame selle protsessi käigus? ja teine küsimus, komisjoni ettepanek on näha ette kohane ESF-i rahade määr, mis suunatakse riigispetsiifiliste soovituste raames, et täita ESF pluss spetsiifilisi eesmärke, aga meile tundub see veidi äh, ettekirjutav. ja kuna siin on ka selle sõnastusega ette nähtud teatud manööverdamisruum, siis võib tekkida veidi ebakindlust sellega, kuidas neid vahendeid korralikult äh, planeerida, mitte ainult selles osas, et kui palju raha see tähendaks, vaid ka see, et millist tüüpi meetmeid rahastatakse kolmandaks, ESF pluss ettepanek on suur muudatus äh, lähenemises, äh, mis puudutab äh, võitlust noorte tööpuudusega, see teema, mis on meile väga südamelähedane, aga nagu te juba selgitasite, siis see on südamelähedane ka komisjonile. aga kui noorte töötuse algatus kaob ära ja selle asendab äh, kümneprotsendine ESF pluss vahendite määramine äh, selleks, et äh, tegeleda noorte töötusega, siis ja nüüd see ongi see selgitus, mida ma soovin, siis kuidas me tegelikult ka garanteerime, et piisavalt rahastust on kättesaadav selle meie jaoks äärmiselt südamelähedase teema jaoks, kuidas äh, me tagame, et võitlus noorte töötusega jääb prioriteediks? ja kas te ei leia, et äh, me peame tugevdama viiteid noorsoogarantii eesmärkidele siin tekstis, sest hetkel on need väga piiratud ja palun lubage mul siis ka küsida küsimus iseenda nimel, sest et mina olen äh, äh, CPR ettepanekute äh, raportöör, oma presentatsiooni viimasel slaidil rääkisite te komitoloogia, komitee menetluse komiteedest. kuidas me sellise menetlusliku ettepanekuga tagame et äh, Euroopa Parlamendi heakskiit ka tuleks, kui asi toimub kõik nendes komiteedes, kas äh, me ei peaks siiski ka tagama, et nõukogu jah, võib rääkida ka omaenda nimel, aga et ka Euroopa Parlament oleks äh, otsuste tegemise protsessi kaasatud nende tulevaste fondide puhul. aitäh! suur aitäh! ma ei näe, et siin oleks kedagi, kes esindab ALDE fraktsiooni. sellisel juhul proua Lambert, kes esindab Rohelisi. Uh, suur aitäh, mina võtan sõna meie variraportööri Terje Vankeri nimel, aga ma väga tahaksin tänada komisjoni selle ettekande eest ja ja ütlen ka, et kui me selle slaidishow saaksime, siis sellest oleks väga kasu, sest et mul ei õnnestunud seda kõike pähe õppida. Äh, viited äh, siin mitte ainult nutikale, vaid ka rohelisele majanduskasvule oli head, oleks hea, mina isiklikust seisukohast leian, et oleks parem, kui need slaidid ka veidi rohkem neid eesmärke peegeldaksid, mitte ainult ei tuleks see meie ettekandja sõnades välja. ja äh, tahtsin öelda paar sõna kohta sotsiaalse kaasatusele määratud rahade kohta, kakskümmend viis protsenti, mis meie arvates on äärmiselt positiivne, kas sellest piisab? see on ilmselt selline diskussioon, mida me võime maha pidada, aga meil on ka mure selle kohta, kuidas äh, see materiaalselt äh, haavatavate inimeste fond on nüüd selle kahekümne viie protsendi sees ja huvitav oleks teada, miks komisjon äh, võttis selle kahe protsendi nii-öelda keskmiseks, mitte neli protsenti, kas see on midagi sellist, äh, mida te leiate, et äh, liikmesriigid on niivõrd erinevad, et sellest kahest protsendist piisab? me tahaksime ka teada, kust see rahastus tuleb, koos raportööriga oleks meil kindlasti äärmiselt huvitav sellest vestelda ja Äh, huvitav oli näha seda, et see on äh, rohkem seotud äh, semestriprotsessiga, riigispetsiifiliste soovitustega, et on, meie jaoks on oluline, et sealsed sotsiaalsed soovitused saaksid rohkem kaalu ja et see oleks seotud sotsiaalõiguste sambaga ja jätkusuutliku arengu eesmärkidega, aga me arvame, et see kõik võiks olla nähtavamal kohal ESF Plussis. seetõttu me ilmselt esitame selle kohta muudatusettepanekuid ja et oleks sisse panna ka mõned potentsiaalsed turvameetmed, kus me võib-olla ehk õpime natuke mõningate liikmesriikide kõige halvematest praktikatest. me tihtipeale räägime siin parimatest praktikatest, aga ei tohiks unustada minu arvates ka halvimaid. eriti just see, et mitte ükski selline operatiivprogramm ei tohiks saada toetust, kui ta äh, rikub äh, inim-, põhiõiguste hartat või sotsiaalõiguste sammast huvitav oli ka näha seda et äh, siia tuuakse laiemalt sisse võrdsuse ja diskrimineerimise vastane agenda ja tervitame väga selget äh, seisukohta, et äh, ei toetata tegevusi, mis panustavad segregatsiooni või sotsiaalse tõrjutusse, sest et see on selline küsimus, mis on oluline näiteks puuetega inimeste jaoks ja hetkel on see probleemiks. ka oleks huvitav näha, kas oleks võimalik ära teha rohkem selleks, et anda lihtsamat ligipääsu väiksematele organisatsioonidele ja see on jällegi midagi sellist, mille me tahame muudatusettepanekuna esitada. küsimus, et kuidas parandada partnerluspõhimõtet. ja siin ka selle raames äh, on oluline kodanikuühiskonna roll siin sees ja seetõttu on meil küsimus ka hetke artikli viiskümmend, nelikümmend punkt kaks kohta ütlevad minu märkused meie vararaportöörid, et äh, miks ei ole komisjon kaasanud kodanikuühiskonna organisatsioone ESF komiteedesse vaatleja rollis, mis neil hetkel on, miks seda ei ole konkreetselt välja toodud, sest leiame, et see on äärmiselt oluline. siin on ka rida teisi valdkondi loomulikult, mille kohta me tahame muudatusettepanekuid esitada, aga need katavad mõningad küsimused, mis meil on olnud mõnedes punktides, mille me tahtsime tõstatada. aitäh! Äh, mis aitäh, härra Kalbešon, teie esitate Alde variraportööri, palun. suur aitäh, äh, proua esimees. Äh, loen äh, selle ette härra Selimovitši nimel, kes on meie variraportöör, aga kellel on hetkel mõningaid terviseprobleeme see, et kaks, see, et programmid üldiselt, et ühte panna, kokku pannakse, on ALDE jaoks üldiselt hea mõte. oluline on see, et meil oleks paindlikkus, sünergia, tõhusus ja lihtsustamine nende rahade kasutamisel. ja need peaksid olema paindlikult kohandatud riiklike tingimuste ja vajaduste ja potentsiaaliga neid fonde ära kasutada. investeerimine inimkapitali on äärmiselt oluline meie jaoks meie jaoks on oluline ka pidada kinni äh, sugudevahelisest võrdsusest, võrdsetest võimalustest, mittediskrimineerimisest, nutikamast, rohelisest ja madala süsinikuga Euroopast. meie, minu mureks on noorte tööhõive algatus. kuna see eraldi fondina eriti hästi ei töötanud, siis minu arvates me peaksime leidma alternatiivseid viise, kuidas selle väljakutsega toime tulla, nii et äh, sisse viia muudatust me tahaksime näha, et ES pluss oleks vastavuses Euroopa semestriga ja see on selline joon, mida me ALDE poolt äh, kindlasti ka toetame. Äh, Brexit, mis on ka uus väljakutse ja seetõttu me peame keskenduma rohkem sünergiatele, võimekuse ehitamisele, teadustööle ja arendustööle, äh, julgeolekule, rändele ja tööhõivele, me ei peaks siin mingeid uusi prioriteete paika panema mis puudutab FEAD, siis see uus fond peab jääma täiendavaks liikmesriikide oma kavades ja ei asendaks neid. peaksid olema lisameetmed ka materiaalseks abiks, sest et kui me anname ainult materiaalset abi näiteks äh, toiduabi puhul, siis me lahendame probleemi äh, lühiajaliselt, aga mitte pikas perspektiivis, seda strukturaalset probleemi me ei lahenda. usun, et sotsiaalne kaasatus on äärmiselt oluline ja mulle äh, väga meeldib see, et tugevdatakse sisserändajate integreerimist äh, romade ja kolmandate riikide kodanikke. ja aga me peame siiski silmas pidama, et riiklikud pädevused äh, äh, on näiteks tervishoiu tiivas oluliselt, me peaksime austama liikmesriikide vastutust otsustada tervishoiupoliitikate üle ja organiseerida ning pakkuda tervishoidu ja see peaks peamiselt täiendama riiklikke poliitikaid ja sama puudutab ka sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse vastast võitlust. vajadus korraldada ja organiseerida selliseid tegevusi peaks olema liikmesriikide pädevuses. Nemad teavad, kuidas selle to to väljakutsega toime tulla ja lõpetuseks äh, ootan juba raporti eelnõud ta,, tahan selle üle arutada ja kindlasti esitan muudatusettepanekuid, mis vastavad meie joonele, aga öö, äh, olen väga konstruktiivselt meelestatult, äh, leian, et komisjonipoolsed pingutused, neid tasub analüüsida. ja mul on kindel, et ma olen kindel, et raportöör üritab seda ainult paremaks muuta. aitäh ma ei näe, et siin oleks kedagi EFTT-st, kes asendab Laura Aagiat, ei, ja ma ei näe siin ka kedagi, kes esindaks ENF-i. kas te sooviksite äh,, proua raportöör, mingit äh, lõppsõna siin saada, aitäh! no muchas gracias, senor. aitäh ma olen tegelikult väga rahul, oli väga hea kuulata, mida öeldi komisjoni ettepaneku kohta. seega annan sõna komisjonile. Uh, aitäh ja ma tahan tänada kõiki, eh, kes sõna võtsid ja nende märkuste eest, mida nad tegid. ma saan aru, et noorte töötus on tegelikult kõikide jaoks kõige olulisem teema ja tahan kinnitada, et see on ka meie jaoks kõige olulisem teema. asjaolu, et me üritame lihtsustada rakendamist tuleneb ka sellest, eh, mille eest meid tihtipeale kritiseeritakse, hiljuti tegi seda ka parlament, et rakendamise kiirus ei ole päris selline, nagu me seda tahaksime eh, andes toetust inimestele, kes ei, ei ole, kes ei tööta ega õpi, et eh, parandada noorte inimeste väljavaateid tulevaseks tööeluks. tahan rõhutada, et me ei vähenda kuidagi noorte tööhõivealgatust äh, see on finantsinstrument, mis toetab noorsoogarantii soovitusi ja me jätkame seda toetust ka ESF Plussiga tulevikus. oleme sisse viinud äh, lisanõuded äh, noorsoogarantii soovituste järelevalveks, äh, et äh, pakkumiste kvaliteet oleks tagatud, see, mida, need, mida määratletakse noortele inimestele, pakutakse, kas neid siis algatada, rahastatakse noorsootööhõive eelarvest või riiklikust eelarvest. me tahame jätkata töö, koostööd liikmesriikidega, et nad parandaksid oma poliitikaid noortele inimestele, aitame liikmesriikidel jõuda nendeni, kes eh, on, ei ole aktiivsed, kellele, kelleni on keeruline jõuda et eh, nad taasintegreeruks kas haridusse või tööhõivesse. asjaolu, et meil ei ole enam eraldi eelarvena noorsoo- ja tööhõive algatust, eh, see loomulikult ei muuda seda eesmärki nähtamatuks. hetkestatistika on meil selline, et eh, meil on kümme liikmesriigi, kus on noorsoo tööhõive töötuse tase, mis on kõrgem kui Euroopa Liidu keskmine ja nemad kulutavad vähemalt kümme protsenti ESF pluss äh, rahast äh, tulevikus, äh, mis ei saa olema vähem kui neli koma neli miljardit eurot. nii et täiesti võrreldav rahasumma, see kohustuslikult määratakse noorsootöötluse meetmetele, aga hetkel on pooled liikmesriigid regionaliseeritud indikaatoriga, alustuseks on, oli, alguses oli meil kakskümmend liikmesriiki, nüüd on üksteist, tulevikus eh, liikmes, terves reas liikmesriikides olukord paraneb ja tulevikus on neid liikmesriike kümme. <clears throat> nii et peaaegu sama rahasumma sinna määratakse, nii et eh, nüüd eh, on pingutused me peame tegema rohkem tööd selleks, et jõuda nendeni, kelleni jõuda on keeruline, aga me kindlasti ei piira nende liikmesriikide aitamist, kellel sellised väljakutsed on, et äh, sellist tegevust toetataks ka Euroopa Sotsiaalfondi eelarvest. leiame, et äh, ühe fondi või pingutuse tunnustamine ei ole seotud pealkirjaga, vaid pigem eesmärgiga, et meil on äh, noored inimesed, äh, mitte nii noor, et meil oleks vähem noori inimesi, kes ei tööta või koolist välja langevad või kellel ei ole mingeid kvalifikatsioone, millega nad saaksid leida tööd. meie eesmärgiks oleks see, et inimestel on hea ja võrdne ligipääs tööhõivele nende kompetentsi ja oskuste põhjal. nii et me jätkuvalt toetame kõiki liikmesriike selles suunas, kas siis noorsootööhõive äh, arvud on Euroopa Liidu keskmisest kõrgemal või madalamal ja see on ka üldine märkus, mille saan teha, et kuidas me seome semestri protsessi programmeerimisega ja kuidas me tagame, et need määratletud väljakutsed nii semestri käigus kui ka eriti just riigispetsiifilistes raportites, mille komisjon on välja pakkunud kui väga detailse analüütilise aluse, kuidas määratleda ja ette valmistada riigispetsiifilisi soovitusi, et seal oleksid need väljakutsed peegeldatud, mida Euroopa Sotsiaalfond tegelikult ka toetada saab. komisjonis me sisemiselt oleme valmistamas ette mehhanismi aasta kaks tuhat üheksateist semestri protsessiks kus oleks detailsem esialgne analüüs äh, liikmesriikidele riigiraportites, äh, mis oleks siis komisjoni hinnang selle kohta, millised on äh, peamised investeeringutega sõltud, seotud lüngad, mida me liikmesriikides näeme ja et me teeme liikmesriikidele ettepaneku, et neid lünkasid saaks toetada ka Euroopa Liidu eelarvest meil on viide riigispetsiifilistes soovitustes eh, nendele investeeringutega seotud väljakutsetele ja lünkadele, mida fondid saavad toetada ja määrame, näitame seal ka ära, et millised fondid ja millised eh, nende fondide konkreetsed eesmärgid seda teha saaksid. ja siis see on meie läbirääkimiste alguspunkti liikmesriikidega. me räägime liikmesriikidega selle analüüsi alusel, et eh, mida komisjon eeldab, et kuhu liikmesriik eh, peaks raha kulutama ja siis liikmesriik eh, tuleb ja ütleb, et jah, et meie leiame ka, et need väljakutsed on asjakohasemad, need võib-olla mitte nii asjakohased, kui komisjon neid näeb. nii et eh, läbirääkimiste protsess, partnerluse kokkulepped, programmid, see kõik võtab mõnda aega. mõnikord toimub see kõik kolme aasta jooksul või isegi rohkema, sest et komisjon näeb, et Euroopa Liidu tasandi eesmärke peaks toetama liikmesriikide tasandi eelarvest, kui riiklikku tegevus on siin vajalik. ja see ei vähenda kuidagi lähimust äh, või ei vähenda liikmesriikide lähimusvastutusi oma poliitika valdkondas, ei hariduse, tervishoiu ega sotsiaalpoliitika valdkonnas. me oleme väga teadlikud lähimusest äh, siin nendes valdkondades, me võimaldame liikmesriikidele investeerida äh, fondidest, kui nad näevad äh, selles Euroopa Liidu lisaväärtust ja me ka toetame liikmesriike sellega, et ei asenda nende riiklikke eelarveid. ja mis puudutab FEAT-it, et äh, oleks tagatud, et me ei asenda riiklikke kulutusi kõige, kõige halvemas olukorras inimestele, siis see on jah, selline punkt, kus me teame, et sada kaheksateist miljonit inimest on Euroopas, oli Euroopas kaks aastat tagasi sotsiaalse tõrjutuse ohus, neid ei saa aidata, neid ei saa vaesusest välja võtta mingi kahe või kolme miljoni, miljardi euroga. see ei olegi meie tegelik ootus, aga saan teile öelda, et hetke programmiperioodis see on aidanud muuta riiklikke poliitikaid, muuta suhtumist liikmesriikides. selle piiratud rahasummaga on aset leidnud märkimisväärne muudatus äh, lähenemises või selles, äh, kuidas äh, mõningaid sotsiaalseid tõrjutuse programme kõige kehvemas olukorras inimestele liikmesriikides rakendatakse. esiteks, meil on konkreetne rahaline abi, mis läheb inimestele, et nende, neid igapäevases elus aidata. aga me oleme kaasanud ka partnerorganisatsioone, kes saavad väga palju kogemusi ja kindlust teiste potentsiaalsete doonorite silmis et nad saaksid kasutada neid partnerorganisatsioone jaotuskanalitena lisaannetusteks. me oleme mõningates liikmesriikides näinud ka väga palju äh, toetust, mida antakse lastele vaestest perekondadest, ilma et neid lapsi stigmatiseeritaks. ehk siis on meetmeid, mis aitavad vaestest perekondadest pärit lapsi, kui need lapsed ei saa, need perekonnad ei suuda maksta näiteks koolilõuna eest, et need lapsed saaksid sama lõunat, mida kõik teised äh, koolis ja see raha tuleb siis sealt FEATist ja see tõstab laste enesekindlust ja nad tunnevad oma kaaslastega rohkem võrdsena ennast. me ei paku mitte ainult materiaalset abi, vaid me palume ka et kaasnevad meetmed FEATist tuleksid inimestele, kes saavad materiaalset abi, just sellepärast, et me leiame, et see lühike perspektiivi toetus, et nad jääksid ellu, see ei lahenda probleemi, kui ei anta lisaabi, ei anta inimesele suuniseid, nõu selle kohta, kuidas nad saaksid äh, rohkem omaenda elu parandamiseks ära teha, kuidas nad oma olukorda parandada võiksid. nii et need on need kaasnevad meetmed, mis tulevikus ka on ESF Plussi all ja osaks sotsiaalse kaasatuse paketist mida me tahame, et liikmesriigid oma riiklikes programmides määraksid. sotsiaalne kaasatus ja vaesusega võitlemine, ettepanek on kakskümmend viis protsenti, sest hetkel on kahekümne viie protsendine miinimum liikmesriikide puhul nägime kasvu mõningates liikmesriikides üle kahekümne viie protsendi ja meil on hetkel umbes neli miljardit selgelt äh, määra-, määratud äh, äh, sellega seotud meetmetele, aga siin on meil ka selged sotsiaalse kaasamise operatiivprogrammid, mitte materiaalne abi, aga sotsiaalne kaasamine ja seetõttu on meil see kaheprotsendine miinimumosa, mis peab minema nendele meetmetele, mida toetab FIAT-i, toetavad FIAT-i sekkumised. me oleme väga teadlikud Äh, nendest diskussioonidest, mis leiavad aset ligipääsetavuse direktiivis ja rahvusvahelistest konventsioonidest, mis puudutavad äh, puuetega inimeste vajadusi ja, ja ligipääsetavust äh, kõigile. oleme hetkel ühissätete määruses artikli kuuskümmend kaks sisse toonud, kus on defineeritud valikukriteeriumid, et liikmesriikidel on kohustus tagada, et valikukriteeriumid võtavad arvesse äh, igasugust äh, tegevust, äh, äh, mis võimaldab mittediskrimineerimist, ligipääsetavust ja et see peab olema vastavuses ka põhiõiguste harta põhimõtetega. nii et see kõik on olemas juba CPR-is, me ei oota mingisuguseid edasisi diskussioone, kui ametkonnad arendavad välja programmid ja valikukriteeriumid, et me ei hakka ära ootama, kas nad kaasavad need või mitte, see on eeltingimus, see on CPR-i nõue ja meil on ka põhjenduspunktides äh, viited konventsioonidele ja saabuvale e-, Euroopa Liidu tasandi seadusandlusele siin valdkonnas. mis puudutab integreeritud jätkusuutliku kasvu äh, küsimust, territoriaalsed erinevused ja keerulised olukorrad liikmesriikides, me teame, et pilt on üsna erinev, isegi NATS kaks äh, tasandi Äh, regioonide vahel, sest hetkeotsus on see, et need NATS kaks tasandi regioonid on meie aluseks äh, programmeerimisel äh, ja regioonide vahelisel võrdlusel. aga kui liikmesriigid on arendamas välja oma strateegiaid territoriaalse, majandusliku, sotsiaalse arengu koha pealt, siis arut-, arutavad nad komisjoniga ka seda, kuidas toetada tasakaalustatud territoriaalset arengut, mis puudutab mitte ainult eh, territooriume eh, ja nende ligipääsetavust ja see, et nad saavad pakkuda kõike seda, mida inimesed seal piirkonnas vajavad, vaid et oleks ka tasakaalustatud sotsiaalne areng ja tasakaalustatud elanikkonna areng me näeme piirkondi, mis on rahvastikust tühjaks jooksnud igal pool Euroopas ja peaks olema lisapingutus regioonide poolt äh, hoolitseda äh, selliste olukordade eest, mida erinevate meetmetega saaks äh, parandada ja peaks. äärepoolsemad piirkonnad, põhjapoolsed hõredalt asutatud inimesed, neid ehm, koheldakse kui NATS kaks tasandi regioone, see ei lähe sealt allapoole uh,. meil on partnerid, kes teevad koostööd äh, seire komiteedes, kõik seirekomiteed, mis liikmesriigid peavad looma selleks, et seirata programmeerimist, programmide rakendamist, sinna on kaasatud ka partnerorganisatsioonid, kodanikuühiskonna organisatsioonid, mis on osa kas rakendamisest või võivad olla abisaajad või siis esindavad neid inimesi, keda äh, need äh, operatiivkavad kõige rohkem äh, puudutavad ja loodame äh, selle koostöö jätkumist, see on väga oluline selleks, et inimesed tunneksid, et nad on omanikutunnet nende programmide osas, aga see on väga oluline ka kontrolli osa selle, selleks, selle üle, et kuidas neid vahendeid kasutatakse. part-, partnerorganisatsioonid, kodanikuühiskonna organisatsioonid on äh, kaasatud ka ESF-i komiteesse. Äh, struktuur on ära toodud äh, aluslepingus, aga me ei välista ka teisi organisatsioone, me võime kutsuda ka teisi organisatsioone. meil on ka äh, Äh, teatavad aruteluteemad äh, koos, ähm, mida tahame arutada siis koos kodanikuühiskonna organisatsioonide ja teiste organisatsioonidega, kui on mingisuguseid äh, probleeme, mida on vaja arutada või mingisuguseid muutusi teha, nii et partnerlus läheb kaugemale sisust ja esindatusest, mis on ära toodud ähm, ESF-i osas lepingutes. mis me ei pane siin paika mingisuguseid äh, konkreetseid äh, summasid pagulaste või kolmandate riikide äh, kodanike jaoks, me arvame, et neidel inimestel, kes, et nei-, nende inimeste puhul, kellel on õigus liikmesriikides elada, et neid ei tohiks häbimärgistada äh, või tuua neid välja spetsiifilise sihtrühmana, me arvame, et lõimimine toimub paremini, kui selles osalevad kodanikud inimesed, me loomulikult peame andma täiendavat toetust kolmandate riikide kodanikele, kui nad saavad elamisloa, et mm, need omandaksid keeleoskused, saaksid paremini aru, kuidas asjad riigis käivad tulevane, äh, tulevikus peab äh, siis ähm, äh, varjupaiga ja pagulasküsimuste fond tegelema nende teemadega, kui inimesed jõuavad liikmesriiki, et nad saaksid keeleõpet ja muu muud koolitust. me tahame, et need inimesed, kellel on legaalne õigus liikmesriigis elada, et neil oleks äh, samad, äh, sama juurdepääs koolitusele, haridusele ja töövõimalustele, nii et seetõttu me ei hakka siin lahku lööma rahastust, mis läheb erinevatele äh, elanikkonnarühmadele mingil muul moel. I think I have explained a bit how the ma arvan, et ma olen rääkinud ESF Plussi äh, eesmärkidest äh, ja sellest, mismoodi äh, toimub see koostöö riigipõhiste soovituste andmisega. liikmesriigid peavad tuvastama, et millised on investeerimise osas olulised suunised, millised on investeerimislüngad, mis kodan-, komisjon on tuvastanud äh, et milline on see summa, mis peaks tulema ESF-ist äh, nende probleemide lahendamiseks. meil on liikmesriike, kellel on mm, igal juhul vahendid peaksid olema adekvaatsed äh, selleks, et äh, et katta neid investeerimisvajadusi, mis on tuvastatud ESF-ist Ehm, ja reforme saab äh, toetada ka uue äh, instrumendiga selleks, et teha reforme seal, kus äh, ei ole võimalik mõõta, milli-, kui palju me reformi rahastame, me üritame siin eristada seda toetust, mis tuleb ESF Plussist reformidele ja äh, nendele poliitikavaldkondadele, kus meie tegutseme ja seda toetust, mis läheb kau-, muudesse valdkondadesse, kaugemale minevas, minevatesse valdkondadesse, kus on äh, seda siis raskem mõõta. ja komitoloogia komitee praeguses äh, määruses äh, viisat määruses äh, ESF plussis ei ole väga palju äh, delegeeritud äh, teksti, aga nüüd me tahame, et meil oleks komitoloogia komitee, mis puudutaks siis seda jagatud eelarve täitmist. et see ei tegele tervishoiuküsimustega ja me oleme teinud e-, e-, ettepaneku, et töö käiks ähm, töörühmade kaudu, kes tegeleb otse hallatavate vahenditega ja, ja te-, ja tervishoiuharuga ja tervishoiuharu puhul on juhtrühm, mis siis on vestluspartneriks, kus arutatakse siis prioriteete ja tegevusi, mida rahastatakse äh, terviseharu, harust. ja EAS-i äh, haruga on asjad teistmoodi, et ja lihtne juurdepääs väikestele organisatsioonidele. ma arvan, et see on seotud äh, väga hästi meie üldise jõupingutusega, et äh, et fondide äh, Äh, rakendamine oleks äh, lihtsam ja et oleks lihtsustatud äh, kuluvõimalused ja et see kataks üsna suurt osa summadest. me üritame halduskoormust vähendada programmide rakendamise puhul ja mõningate programmide puhul on siis ette nähtud kulude, tehtud kulutuste tagasisaamiseks lihtsustatud kulu, mm, kuluvõimalused et praeguses ühissätete määruses on juba olemas äh, sellised sätted, mis äh, käivad kõigi fondide kohta, mis võimaldavad väikestel organisatsioonidel saada abi ilma väiksema halduskoormusega ma arvan, et äh, liikmesriikide pädevustele ma olen juba viidanud, et meie siin neid üle ei võta, me tahame tõesti liikmesriike aidata. liikmesriigid tun-, tunnistavad, et äh, sotsiaalsete õiguste samba õig-, äh, õiguste ellurakendamine on nende pädevuses ja, ja ESF pluss on siis ette nähtud just nimelt äh, samba el-, õiguste ellurakendamiseks ja me tahame anda liikmesriikidele võimaluse äh, saada vahendeid nende õiguste ellurakendamiseks, et äh, me tahame Euroopat, mis oleks äh, sotsiaalsem, mis, millest oleks kasu kõigil kodanikel, me ei arva, et me abi andmisega võtaks kelleltki ära vastutuse. aitäh, aitäh kõigi nende vastuste eest ja kõigi nende faktide eest, mis te meile edastasite. muudatusettepanekute e-, e-, esitamise tähtaeg on kahekümne viies september kell kaksteist päeval. enne seda äh, arutame komisjonis äh, raporti eelnõud kahekümne üheksandal ja kolmekümnendal augustil ja loodetavasti hääletame meie komisjonis novembri lõpus. see on siis ajakava ja andsite meile paljudele küsimustele vastuseid, palju mõtlemisainet ja hinnanguid, mis on väga olulised meie komisjoni töö jaoks. ja need slaidid, mis te meile eh, näitasite, need on meie komisjoni veebilehel, nii et leiate nad sealt vahetult pärast äh, meie praegust koosolekut ja järgmine kord kohtume kahekümne üheksandal augustil. see ei olegi nii kaugel. ootan seda ja eelkõige ootan seda, et on võimalus äh, veeta aega kodus mõni nädal päikese käes. kõneleja tänab tõlke veel kord ja soovib kõigile fantastilist suve. aitäh!